nüüd äh, hüvasti ka volinikuga ning äh, me jätkame regionaalpoliitika teemadega, ehk siis läheme järgmise päevakorrapunktini. meil äh, toimub regionaalpoliitika küsimustes täna õhtul ühisarutelu ja kõigepealt me kuulame ära härra Luhani raporti territoriaalse, sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse kohta ning äh, lisaks sellele me kuulame ära äh, proua Manescu, kuid kõigepealt äh, kuulame siiski härra Luhanit, kellel on neli minutit. lugupeetud president, lugupeetud kohalviibijad, kallid kolleegid. oma raportis territoriaal- me tahaksime tagada territoriaalset, sotsiaalset ja majanduslikku ühtekuuluvust äh, ja äh, me oleme esitanud küsimuse, kas see on saavutatav ja kas see aitab kaasa meie konkurentsivõime saavutamisele. ühesõnaga, me mõtiskleme selle üle, mida on meie ühtekuuluvuspoliitika väärt. Euroopa Liidu erinevate piirkondade vahel on väga suuri erinevusi, on väga arenenud piirkondi, kus äh, SKT on äärmiselt kõrge ja on vaeseid piirkondi, kus on tõsiseid probleemi ja kus äh, SKT on äh, ligi kolmteist korda väiksem kui Euroopa Liidu keskmine äh, Euroopa Liidu mõningates piirkondades on meie konkurentsivõime kasv väga palju aeglasem kui meie konkurentside oma ja Euroopa Liidus üldiselt ka ja seetõttu meie kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, strateegia eesmärgiks on Euroopa piirkondade ähm, arendamine äh, konkurentsivõimelisemateks, tõhusamateks. Euroopa Liit seisab praegusel hetkel silmitsi tõsise majanduskriisiga ja selle majanduskriisi tagajärgedega, mis tekitab väga palju piirkondi ka meie piirko-, probleeme ka meie piirkondadele. Äh, see väljendub erinevates keskkonnaprobleemides äh, ja energia ühtekuuluvuse küsimustega seoses. kui me räägime ühtekuuluvuspoliitikast, siis sellel on tähtne koht, tähtis koht Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias. me peame seda arvesse võtma meie tulevikustrateegiates nii, et see poliitika jääks eraldiseisvaks poliitikaks, kuid oleks siiski lõimitud ka kõikidesse teistesse poliitikatesse. me peaksime näiteks püüdma innovatsiooni valdkonna kaudu püüda leida sellist erinevate poliitikate sünergiat ja kasutada seda ära Euroopa Liidu majanduskasvu arendamiseks ja jätkusuutliku äh, arengu edendamiseks iseäranis vaesemates piirkondades. me peaksime pöörama tähelepanu ähm, ennekõike äh, alustalade loomisele ja kõikides valdkondades äh, transport, koolitus, keskkonnakaitse, teadusuuringud, äh, me peame tagama selle, et kõik Euroopa Liidu kodanikud, ükskõik kus nad ka ei elaks, saaksid kasu samadest tingimustest, samadest soo-, soodustustest ja soodsatest asjaoludest nagu arenenumates piirkondades. me peame vaatama, kuidas saavutada suuremat lisandväärtust, me peame julgustama hajutamise põhimõtet, toetama seda nii, et otsuseid langetatakse võimalikult palju koha peale. mis puudutab konkurentsivõimet ja töökohtade loomist, siis me ei tohiks sellega seoses unustada seda, kui Äh, tähtsad on meie jaoks väikesed keskmise suurusega ettevõtteid, selliseid ettevõtteid tuleks Euroopas äh, toetada äh, erinevate rahaliste vahendite abil, fondide abil. me peame ka konkurentsivõime küsimusele lähenema ühiskonna seisukohast lähenedes. me peame lihtsustama Euroopa Liidu rahaliste vahendite kasutamist väikeste ja keskmiste ettevõtete jaoks ja ka ühiskondlike projektide jaoks. ja ühtekuuluvuspoliitikas on vaja selgeid kriteeriumeid erinevate piirkondade vaesuse astme hindamiseks, ainult SKT-st ei piisa, meil on vaja selgeid põhimõtteid averuse kohta ja ühtekuuluvuspoliitika vahendeid tuleks kasutada iseäranis piirkondade arendamiseks eh, nii, et Euroopa Liit muutuks konkurentsivõimelisemaks ja ei eh, tõrjuks Euroopa Liidu oma kodanikke. austatud eh, Euroopa Parlamendi liikmed, ühtekuuluvus on üks konkurentsivõime säilitamise eeliseid äh, Euroopa Liidus üldisemalt. următoarele dau cuvântul äh, doamnei eurodeputate Ramona Mănescu. suur tänu äh, ja proua härra Luhan ja proua Ramona Manescu, ka teil on neli minutit aega, et oma ettekannet meile tutvustada. suur tänu, härra president, ülemaailmne majanduskriis on näidanud meile, kui väga on meil vaja häid haldustavasid ja, ja kui palju äh, meie kohalikest ametivõimudest on tõrjutud kõrvale, me peame neid arvesse võtma äh, ka Euroopa Liidu strateegiate loomise protsessis. me peame aga meeles pidama seda et, et äh, kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu õigusaktidest mõjutab just nimelt kohalikku tasandit, me peame meeles pidama seda, et äh, regionaalpoliitika mõjutab ühtekuuluvuspoliitikat, ühtekuuluvuspoliitika mõistlik ja ühtlustatud elluviimine peaks olema kohustuslik kõikides liikmesriikides. piirkondi tuleks kaasata ka õigusloomeprotsessi. see aitaks selgemalt paika panna ka vastutuse jaotuse ja tulemused oleksid kvaliteetsemad. ka Euroopa Liidu rahalisi vahendeid saaksime kasutada mõistlikumalt, sihipärasemalt, kui meie planeerimistöö oleks tehtud ühe, ühiselt. tulemused oleksid Euroopa Liidu rahade kasutamises ka paremad. meil on vaja ka konkreetseid määratlusi partnerlusele, me oleme palunud nõukogule see määratlus esitada, meil on seda vaja selleks, et meil oleks tõeline partnerlus piirkondlike ja kohalike tasandite vahel, selline partnerlusel põhinev koostöö oleks lahenduseks, mille abil suurendada konkurentsivõimet Euroopa Liidus see aitab meil maapiirkondi äh, arendada, ka linnaplaneerimist äh, kujundada. praegusel hetkel häirib äh, meie tööd majanduskriis, see mõjutab ka meie ühtekuuluvuspoliitikat väga otseselt, kuid ärgem unustagem, et ühtekuuluvuspoliitika on meie majanduskriisist väljatulemise lahenduste paketis väga tähtsal kohal. järgnevate aastate jooksul peame leidma ühised eesmärgid, mille abil kasutada Euroopa Liidu äh, fondide rahalisi vahendeid, me peame ebavõrdsuse, äh, rahalise, rahade jagamise ebavõrdsuse kaotamine, meil on vaja konkreetseid kriteeriumi, selgeid kriteeriume ja meil on vaja ka öö, äh, pikemaajalist planeerimist, kus on kaasatud piirkondlike, piirkondade esindajad ja kohaliku tasandi esindajad, see aitaks äh, teostada demokraatlikku järelevalvet Euroopa Liidu äh, töö üle. varem on tehtud mitmeid äh, tõsiseid vigu, nagu näiteks avalike hangete osas on jäetud piirkondlikud tasandid kõrvale ja seetõttu me peaksime neid piirkondi või neid küsimusi arendama, me, komisjon peaks esitama ka oma kätte, käsiraamatut selle kohta, kuidas teostab Euroopa Liit järelevalvet oma vahendite üle ja me tahaksime, et partnerlusküsimustes oleks kõik sellised sätted paigas, et tulevikus saaks paremini toetada väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. loodetavasti äh, komisjon äh, suudab meile rääkida, kuidas me saaksime väikesed keskmise suurusega ettevõtjad paremini toetada, me oleme teinud ka oma soovitused selle kohta, kuidas saaks vahendeid äh, tulevikus paremini kasutada ja kuidas saaks vahendite üle tulevikus ka paremini järelevalvet teostada. must Johannes Hahn. suur tänu ja nüüd äh, Johannes äh, Haan, palun. tere tulemast, äh, härra vali-. aitäh. lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, lugupeetud raportöör härra Luhan, ma tahaksin tänada mõlema regionaalpoliitikat käsitleva raporti eest ma leian, et need dokumendid on esitatud täiesti õigel ajal. ja ma leian, et käimasolev debatt regionaalpoliitika tuleviku üle annab meile tulemusi selleks, et leida ühtekuuluvuspoliitikas uusi lahendusi. minu arvates on väga oluline eeskätt regionaalpoliitikas rakendada õiget investeerimispoliitikat selleks, et tagada kõikides Euroopa Liidu piirkondades ühtne võrdne areng. ma leian, et juba praegu äh, see finantsraamistiku vältel on kulutatud kaheksakümmend kuus miljardit eurot, eeskätt selle nimel, et väikese ja keskmise suurusega ettevõtted areneksid jõudsalt, et nad suudaksid pakkuda inimestele vajalikke teenuseid. meie jaoks on oluline seda strateegiat tulevikus edasi arendada, eh, süvendada kontrolli eh, finantsvahendite kulutamise üle, eh, kasutada võimalikult paindlikult eraldatud rahalisi vahendeid selleks, et ühtekuuluvuspoliitika olemusest lähtudes keskenduda teatud olulistele projektidele Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia vaimus. sest Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia ja piirkondliku arengu vahel ja pole mitte mingisugust vastuolu. meie jaoks on oluline Äh, parandada regioonide arengut selleks, et kõikide piirkondade inimesed näeksid oma konkreetse piirkonna tulevikuperspektiive ja see on omakorda panus Euroopa ühtekuuluvusse. järgneva programmiperioodi vältel on oluline äh, keskenduda tähelepanu linnade arengule, selleks et äh, need eurooplased, kes elavad linlikes struktuurides, näeksid samuti äh, seda, kui edukalt võib Euroopa Liit areneda, kuid seda tuleksime, kuid seda peaksime tegema linna ja maaelu ühisarendamise võtmes. Äh, tegema nii, et me ei kordaks tegevusi, vaid et meie poolt kavandatu arendaks võrdselt nii linna kui maapiirkonda, kõiki geograafilisi piirkondi. Need on teemad, millega puutume tulevikus kindlasti veel korduvalt kokku, selleks, et tagada Euroopas demokraatlik areng. seda enam et väga erinevates maapiirkondades on elanikkonna tihedus väga erinev, linnapiirkondades aga elanikkonna tihedus sageli väga kõrge. ja seetõttu tuleb leida öö, äh, konkreetseid arenduslahendusi. meie jaoks on oluline öö, rahastada nii uusi kui ka olemasolevaid infrastruktuure ja selle juures on oluline averuse edasiarendamine, millele viidatakse ka Manescu raportis. tahaksin eeskätt selles kojas rõhutada, et on oluline, et piirkonnad kaasaksid oma arengusse kohalikud omavalitsused, piirkondlikud omavalitsused, selleks et piirkondlikud omavalitsused mõistaksid oma rolli piirkonna arendus, piirkonna arendamisel ja et ei tekiks ei kunstlikku ega sisulist vastuolu piirkondade ja kesk, piirkondlike omavalitsuste ja keskvalitsuse vahel keskvalitsused peavad väärtustama piirkondlikke võimustruktuure ja tuginema nende tööle, muuhulgas valitsusväliste organisatsioonide kaudu eh, pakkuma vastavaid investeerimisprogramme kui ma teeksin pärast kokkuvõtvad märkused, siis ma keskenduksin diskussiooni käigus välja toodudele, praegu olen niigi juba aja ületanud, aitäh. aitäh, härra volinik. nüüd me jõuame fraktsioonide nimel kõnelejate juurde, kaheks minutiks saab sõna härra Matula Rahvapartei eest. domnule komissar poliitika de coeziune. suur aitäh, härra volinik. ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa Liidu üks tähtsamaid ja edukamaid poliitikaid. Lissaboni leping võimaldab piirkondliku kohesiooni ja selles osalust ja tagab äh, lahendusi erinevatel äh, võimutasanditel. see eeldab, et me keskendame oma tähelepanu piirkondliku arengu kaudu Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia elluviimisele. kui me räägime kohalikest ja piirkondlikest omavalitsustest ühtekuuluvuse tasandil, siis olulised momendid tuuakse just välja meile tutvustatud raportites. mitmetasaline juhtimine on vältimatu eeltingimus selleks, et äh, piirkondlikke potentsiaale välja tuua ja seeläbi majandust edendada loomulikult äh, tuleb seejuures arvestada äh, piirkondlikke ja äh, keskvalitsuse arengueesmärke. samas tuleb tagada niisuguste poliitikate finantseerimisinstrumente, kohalike ja piirkondlike võimutasandite tegevus peab viima regionaalse partnerluse sõlmimiseni, muuhulgas ka linliku arengu valdkonnas. sest ainult nii on võimalik tasakaalustada erinevate piirkondade areng. meie jaoks on oluline seejuures säilitada piirkondlikke piirkondlikku eripära. me peaksime detsentraliseerima erinevaid finantseerimismenetlusi. mõningates liikmesriikides ei ole selles osas veel piisavat edu saavutatud. see tähendab, et me peame tegutsema tulemustele orienteeritult. ma tahaksin õnnitleda mõlemat regionaalpoliitilise raporti autorit Euroopa ühtekuuluvuspoliitika edendamise eest. suur aitäh, kallis kolleeg. nüüd saab sõna kaheks minutiks härra Kirillov sotsiaaldemokraatide eest. Let me commend my colleague. president, lubage avaldada tunnustust kolleegidele Luhanile ja Maneskule suurepäraselt läbi viidud töö puhul ja ma tahaksin öelda, et ma nõustun nendega, et ühtekuuluvuspoliitikal on oluline roll täita äh, Euroopa Liidu piirkondade konkurentsivõime tõstmisel. kui me räägime nimetatud poliitika jätkamisest ja selle saavutustest, siis me äh, tahame näha, et need on tagatud ka piisavate vahenditega. mitte mingil juhul vähem ühtekuuluvuspoliitikale raha kui eelmistel perioodidel. kuid samuti me ei soovi sellega tekitada täiendavat koormust kasusaajatele. ühtekuuluvuspoliitika tulevik sõltub ühiselt langetatud otsustest, kuid komisjonil on tähtis roll ettepanekute tegemisel ja selles osas me loodame teie peale, volinik Haan. sest taolised äh, ettepanekud, nagu näiteks eeltingimus Euroopa Liidu liikmesriikidele ühenduse finantsabi saamiseks, äh, vajab täiendavat täpsustamist ühtekuuluvuspoliitika on mõeldud kõikidele piirkondadele, mis vajavad abi ja me ei tohiks lubada sellise olukorra tekkimist, et piirkonnad kannataksid mõningate liikmesriikide valitsuse saama, saadma, saamatuse tõttu. ja ma nõustun volinikuga, et on oluline välja arendada need erinevad valitsemistasandid ja seetõttu ei tohiks nii-öelda komplekssust asendada tingimuslikkusega ja ei tohi asja raskemaks teha lõppkasusaajatele. selleks, et ühtekuuluvuspoliitika annaks konkreetseid tulemusi, peaksime me võimaldama piirkondadel aktiivselt osaleda selles poliitikas, tunnetama osadust selles protsessis, andkem neile vajalikud vahendeid ja tagagem nende efektiivse kasutamise. suur tänu! Jevgeni. suur tänu, Jevgeni. järgmisena ALDE nimel proua Manner. lugupeetud härra Haan, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööre suurepäraste raportite eest mõlemad regionaalpoliitikat puudutavad raportid kujutavad endast kohesio-, ühtekuuluvuspoliitika alust funktsioneeriv Euroopa ühtekuuluvuspoliitika on oluline selleks, et tagada Euroopa Liidu ülemaailmse, ülemaailmne konkurentsivõime. just ka sellepärast, et härra volinik ütleb, et ühtekuuluvus peal, poliitika peab olema otstarbekas äh, investeerimispoliitika olen täiesti nõus, sest ainult sellisel juhul me suudame saavutada Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärgid ja kui me seda teha tahame, peame me eh, finantseerima teadus- ja arendustegevust. sest ühekuuluvuspoliitika ei tähenda pelgalt Äh, solidaarsust. loomulikult on see osa sellest, kuid juba tänasel päeval me võime öelda, et ühtekuuluvuspoliitika eeldab eeskätt rahalisi vahendeid teaduse ja tehnikaalaste uuringute finantseerimist on tõepoolest oluline, et meil oleks ka tulevikus sama palju rahalisi vahendeid selle poliitika elluviimiseks kasutada kui seni me peame tegutsema loomulikult tulemusele orienteeritult. kolleeg Manescu raport keskendub samuti ühtekuuluvuspoliitika olulisele küsimusele, nimelt sellele, kuidas me saavutame eh, hea valitsemistasa, tava kõikidel öö, tasanditel. ühtekuuluvuspoliitika, regionaalpoliitika puhul peame leidma lahendusi, kuidas seda teha, see on esmajärgulise tähtsusega, selles mõttes on Manescu raport erakordselt oluline. suur aitäh, proua Manner! roheliste nimel saab sõna merci, eh, merci, monsieur le president, je voudrais härra Besset, suur tänu, president. ma tahaksin keskenduda oma sõnavõtus härra Luhani raportile Äh, ma nõustun härra Lohendiga vähemalt ühes küsimuses, nimelt selles, et ühtekuuluvuspoliitikal on piirkondlikul tasandil võtmeroll täita Euroopas. selleks, et tagada tasakaalustatud majandusareng, sotsiaalne harmoonia ja keskkonnasõbralik areng, mis tähendab, et äh, see tagaks meil lõppkokkuvõttes ülemaailmse konkurentsivõime. ma tahaksin tänada härra Lohanit, et ta äh, nõustus mõnede meie muudatusettepanekutega, mis olid suunatud sellele, et kehtestada jätkusuutlikud äh, süsinikuheitmete majandus, kuid kahjuks me ei saa hääletada tema resolutsiooni poolt, sest tema nägemus ühtekuuluvuspoliitikast kui vahendist ülemaailmse konkurentsivõime tagamisele on meie arvates liiga kitsas, liiga piiratud ja ebapiisav. ja meil on tekkinud probleeme kahes aspektis. raportöör keskendub ainult kvantitatiivsele lähenemisele, infrastruktuurile kui majanduskasvu edasiviivale jõule meie arvates see ei ole asjakohane, arvestades praegust olukorda. ta äh, tunneb heameelt selle üle, et on kakssada nelikümmend kuus riiklikku rakenduskava, kuid ei esita küsimust, mida need tähendavad ja äh, mida need tähendavad ka teadus- ja arendustegevusele. teiseks, raportöör ei ole välja toonud selged eesmärgid, president sekkub Äh, sõnavõtja vabandab, raportöör ütleb, et meie arvates tal ei ole piisavalt selgeid ideid, meil on vaja väga selget lähenemist nendele küsimustele. Äh, selle raporti valguses me saaksime näha uut äh, rohelist diili, keskkonnasõbralikku majandust, mis on ainuvõimalik Euroopa ja selle piirkondade edasimineku tagamiseks. suur tänu, ma ei näe härra Zobrot saalis, kuna tema tahtis sõna võtta ECR fraktsiooni nimel, sellega saab järgmisena sõna härra Angurakis, kes räägib GUE nimel ja tal on poolteist minutit. suur tänu, president. Äh, raportis keskendutakse küsimustele, mis on olulised Euroopa Liidu arengu seisukohast. ma ei usu, et neil on võimalik saavutada tõelist poliitilist ühtekuuluvust Euroopa Liidus, kui me ei arvesta inimeste huvidega. Euroopa Liidu ees seisab kaks küsimust, kaks probleemi, sest on tekkinud äh, tasakaalustamatus piirkondade arengus kapitalismi tõttu ja selle põhjusel, et sotsiaalkulutusi ei ole tehtud nende inimeste jaoks, kes seda kõige rohkem äh, vajavad, äh, rohkem äh, raha sattunud pankurite taskusse, kes selle pealt on kasu lõiganud. arvestades Euroopa ees seisvat kriisi, tähendab see vale lähenemist, me vajame suuremat sotsiaalset solidaarsust sest küsimus ei ole pelgalt kapitali konkurentsivõimes, sest kui me mõtleme ühtekuuluvuspoliitika tuleviku peale, siis me kahjuks siin piirdume ainult suurettevõtete huvidega ja äh, Euroopa Liidu strateegiale kakskümmend kakskümmend jätame aga kahe silma vahele tavainimese vajadused ja huvid. on oluline arvestada ka korraliku tervishoiu, koolituse, hariduse vajadustega, sest me praegu tunnetame äh, nende äh, valdkondade erilist tähtsust. suur tänu ja järgmisena EFD nimel härra Kolman üheks minutiks tänan, president, ma räägin täna, äh, kuna minu äh, kolleeg, äh, kes pidi selles küsimuses sõna võtma, ei ole terve ja ma esinen nüüd tema nimel. nagu te teate, põllumajanduse ühtekuuluvuspoliitika kõrval on regionaalfond üks suuremaid rahastamisallikaid ja seetõttu on Euroopa Liidu kodanikud pidanud maksma need arved ja see on tulnud ka suuresti Ühendkuningriigi maksumaksjatele. hiljuti avaldati Ühendkuningriigis Äh, infos selle kohta, et Euroopa Liidu regionaalfondide raha on kasutatud ka äh, relvakaubanduse jaoks ja äh, selle raha on rahinenud tõeliselt rikaste ähm, ettevõtete taskusse, kas nad tõesti seda vajavad. arvestades, kuidas on kasutatud pettust ja kuidas on raisatud raha sellest valdkonnast, pöördun ma Ühendkuningriigi koalitsioon valitsuse poole peatada nende rahade maksmise, kuna me vajame seda raha oma koduriigis suur tänu fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel härra Szegedi poolteist minutit. tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Magyarország helyzete... täna president, kolleegid. Eh, Ungari olukord on eriline kui me mõtleme nendele piirkondadele, mis moodustavad ühe majandusliku üksuse, mõeldes meie ajaloole, te mõistate, et need piirkonnad kuulusid ühte ja seetõttu minu äh, erakond toetab nende piirkondade vahelist koostööd selleks, et kõrvaldada need barjäärid, mis on tekkinud äh,. nimetatud fondid on tsentraliseeritud, meie sooviksime aga, et vahendeid oleksid suunatud kohalikud äh, tasandile ja nendele projektidele, millest vastutavad kohalikud omavalitsused. me peaksime suunama nad kohaliku tasandile, sest sellel tasandil on projektide juhtimine palju tulemuslikum. ja nimetatud piirkondade puhul on see kõige otstarbekam samuti tuleks lihtsustada vastavaid määrusi, äh, väikesed ja keskmise suurga ettevõtted tuleks kaasatada projektidesse ja mahajäänud piirkondadel tuleks anda võimaluse teistele järele öelda. kuid tundub, et need küsimused kuuluvad Brüsseli äh, võimupädevusse äh,. Äh, Brüsseli võim on keskne ja mitte piirkonnad. piirkonnad tuleks seada keskmesse, sest see looks uued võimalused ähm, karpatlastele Ungaris. suur tänu. nüüd me oleme siis jõudnud fraktsiooni nimel kõnelejatega lõpule ja nüüd oma nimel kõnelejad kõigepealt kaheks minutiks härra Olbricht, Rahvapartei. suur tänu, president, daamid ja härrad Euroopa poliitikate hulgas on vähe neid, mis põhjustavad nii palju vasturääkivusi kui regionaalpoliitika. mõned inimesed näevad ühtekuuluvuspoliitikas sotsiaalset poliitikat ja sotsialistlikku poliitikat aga eh, mõned arvavad, et tegemist on õiglase poliitika, mõned arvavad, et on ebaõiglase poliitikaga, mõned arvavad, et sellest eh, eh, suureneb erinevus, teised arvavad, et suureneb konkurentsivõime. tegelikult selles poliitikas ei ole vastuolu. selle poliitika ühte, eesmärk on suurendada ühtekuuluvust ja sotsiaalset õiglust Euroopas suurendada võimalusi just nimelt konkurentsivõime raames ja sellepärast ma arvan, et ei ole mingit vastuolu, nii nagu selgub ka kahest raportist. siin on mitmesuguseid olulisi elemente E, nende arutelude jaoks, mida me peame täna, vaid ka ja see, need olulised elemendid kehtivad ka tulevaste arutelude jaoks. E, näiteks partnerlus ja ma pöördun praegusel hetkel voliniku poole. palun mõelge sellele, et, et arengu e, et arengulepingusse viiakse sisse äh, Eh, ka seda, mida nõuavad liikmesriigid, enne kui eh, enne kui sõlmitakse lepingud, on vaja panna paika eh, reeglid, mis on olulised kohalike valitsuste, kohalike omavalitsuste ja regioonide jaoks, seda tuleb teha vastastikuses töös ning on oluline, et komisjon tagaks selle, et liikmesriigid vastutavad keskkonnapoliit-, piirkondliku poliitika eest. nüüd härra Stavrakis kaks minutit. suur tänu, president, volinik, lugupeetud kolleegid, ma tahaksin kõigepealt tänada äh, härra Luganit ja Maneskot nende suurepäraste raportite eest, mis nad koostasid Nad on alati olnud väga avatud ning arvestanud märkustega, mida teevad teised. nüüd aga sisu juurde see teema on äärmiselt oluline, väga oluline on ka hea valitsemistava ning eh, see hõlmab ühtekuuluvuspoliitikat, mitmesuguseid eh, parim-, mm, haldustavasid, mis võimaldavad eh, kõikidel tasanditel tegutseda kõige paremini. süsteem on kompleksne. ja mida me tõepoolest vajame, on paranenud, parandatud valitsemistava. aga vaadakem nüüd ühtekuuluvuspoliitikat, eriti viiendat ühtekuuluvusraportit ning on äärmiselt oluline, et me tunnustame selle poliitika eh, vajalikkust kõikide algatuste jaoks. oluline on lihtsustada reegleid eh, kui me räägime eh, eh, eh, kohalike omavalitsuste toetamisest, sest et siis on neid võimalik pigem paremini kaasa haarata raha kulutamisse. ja ma loodan, et komisjon töötab selle nimel. ühtekuuluvuspoliitika osas on meil vaja selgemat pilti oluline on koolitada koolitajaid ja seda saab just teha komisjon. ja on vaja eh, tegeleda eh, kõige madalama tasemega kohaliku omavalitsuse vallas. see aitab kaasa, et me eh, valitsemistava parandame Euroopas. suur tänu ja nüüd kaks tänatat, kaks minutit proua Hüsmenova Eh, no, härra president, volinik, lugupeetud kolleegid, suur tänu. mõne päeva eest rääkis komisjon plaanist, mis puudutas Donau piirkonda. ja just nimelt sellele tahaksin ma koondada täna oma tähelepanu. räägitakse, et on vaja meetmeid Euroopa tasemel ja ma ütleksin, et meil on vaja nii Euroopa taseme meetmeid kui piirkondliku taseme meetmeid. meil on vaja raamistikku, mis tõepoolest tõstab Euroopa tasemel konkurentsivõimet ja kui me kasutame seda strateegiat Donau piirkonnas, siis on sellel väga hea mõju. tegemist on juba praegu piirkonnaga, kus on erinevad eh, rahvusriigid ja me oleme teinud palju, et edendada seal mm, konkurentsivõimet ja sellepärast on see teema meie jaoks väga tähtis. näiteks me peame eh, parandama sidemeid. nii, see sidemete parandamine on äärmiselt oluline ja tegelikult see on kirja pandud juba toona tegevuskavasse. tegelikult tahaksin mina näha palju detailsemat plaani eh, vähem arenenud piirkondade jaoks. mulle tundub, et raportid eh, annavad väga hea võrdlusanalüüsi erinevate eh, regionaalpoliitika valdkondade kohta suur tänu, proua Hüsmenova ja nüüd on pooleteiseks minutiks sõna proua Schröteril. Ähm, suur aitäh, tänan raportööre, eeskätt äh, hea valitsemistava raportööri ja hea koostöö eest. tegemist on nimelt raportiga, mis näitab komisjonile selgelt, mis järgmisel perioodil teha tuleb selleks, et partnerluspõhimõtteid rakendada. ta, see raport näitab, kui oluline on kaasata kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi tsiviilühiskonna ülesehitamisse kõikides faasides, kaasates selleks tõukefonde. see tähendab muuhulgas seda, et liikmesriigid kohustuvad partnerluspõhimõtet järgima ja et piirkondadele antakse võimalus kaasa rääkida võrdväärsetena regionaalpoliitika arendamises ja rahastamises, see tähendab, et neil puudu, saab olema reaalne võim neid programme ellu viia. seni on komisjon pööranud sellele liiga vähe tähelepanu, see puudutab ka praegust äh, programmiperioodi ja ma olen nõus kolleeg Olbrichtiga, kes ütles, et kui me jõuame niisuguse arengu kavani ja programmini, siis saab seda ellu viia ainult siis, kui kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad reaalse võimaluse osaleda võrdväärsete partneritena sellise programmi elluviimises sest meie eesmärk on regionaalareng ja kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamine sellesse protsessi. aitäh, kolleeg Schröter! pooleteiseks minutiks saab sõna kolleeg Ferreira. suur tänu, president! mulle tundub, et see arutelu on minu arvates raportid viitavad sellele, et Euroopas on väga palju ebavõrdsust piirkondade, riikide vahel ja ka riikide sees. ühtekuuluvuspoliitika on selles mõttes mitte alati täitnud oma eesmärke ühtekuuluvuspoliitika elluviimist mõjutavad väga sageli ka makromajanduslikud põhjused, äh, tänus, äh, asjaolud, mis seonduvad rünnakutega sotsiaalriigi põhimõtete vastu ja äh, kõige ja kõik need probleemid tulevad sellest, et keskvalitsuse tasandil regionaal- poliitikasse suunatud rahalisi vahendeid ei kasutata otstarbekohaselt. see ei taga äh, ühtekuuluvuspoliitika sidusat elluviimist ja see ei anna äh, tulemuseks Euroopa Liidu piirkondade võrdset majanduslikku arengut nii kui me niimoodi jätkame, siis me ei suuda saavutada öö, äh, üht püstitatud eesmärke ja seetõttu me peame põhimõtteliselt tegema olulisi muudatusi oma kavandatavates poliitikates, me peame ära kasutama erinevate piirkondade erinevaid võimalusi, me peame tugevdama kõikides Euroopa piirkondades keskkonnakaitselisi meetmeid, me peame välja ehitama kõikjal adekvaatset taristut, aitäh! minutiks kolleeg Skotta, palun. suur tänu, president. lugupeetud kolleegid. Need raportid avaldasid mulle sügavat muljet, mis puudutasid regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitikat. mulle tundub, et selline lähenemine koostöö kaudu ja vastavuste jagamine kõikidel tasand-, vastutuse jagamine kõikidele tasanditel on äärmiselt oluline. see aitab kaasa regionaalsele arengule. meil on vaja sellist trendi eh, soodustada, meil on vaja korralikku eh, koordineerimist ja tõhusat eh, juhtimist meil on vaja äh, partnerlust, mis põhineb dialoogil, kus on hõlmatud kõik sidusrühmad, seda on vaja äh, kohalikul tasemel ja teistel tasemetel, see äh, peab toimuma võrdsetel alustel kõikide osapoolte vahel kõik piirkondlikud osalejad saaksid piisava finantstoetuse eh, selleks, et osaleda eh, ühtekuuluvuspoliitikas ja oluline on jagada ka paremat praktikat. Eh, suur tänu ja nüüd kaheks minutiks härra Seller. aitäh, kallid kolleegid, härra president kõigepealt tahaksin väljendada kahetsust, et järjekordselt toimub ühtekuuluvuspoliitika alane debatt vastu ööd Äh, see ei ole sugugi vastavuses selle poliitika olulisusega. samas tahaksin tänada raportööre nende raportite ja tehtud töö eest, mille kaudu nad näitavad meile selgelt, äh, kuidas ja milles on Euroopa Liit tõepoolest edu saavutanud, nimelt ühtekuuluvuspoliitikas ja nad näitavad ka seda, kuidas me selles osas peaksime edasi minema, kasutades ära hea valitsemistava võimalused meie jaoks on oluline, et kõik Euroopa Liidu kodanikud näeksid ühtekuuluvuspoliitika elluviimise kaudu seda, millised eelised on Euroopa Liidul ja et selline ühtekuuluvuspoliitika tagab piirkondade suurema tööhõive meil on oluline jätkata ühtekuuluvuspoliitika eh, finantseerimist selleks, et tagada eh, meie ühenduse suurim ühte, suurem ühtekuuluvustunne erinevates piirkondades ja Euroopa Liidus tervikuna. meil on vaja rohkem Euroopa Liitu, meil on vaja rohkem ühiseid äh, aluseid, millest lähtuda ja selleks meil ongi tarvis ühtekuuluvuspoliitikat Äh, Need ühtekuuluvuspoliitika on tegelikult see poliitikavaldkond, mis tegelikult viib Euroopat edasi. see on poliitika, mis aitab nõrgematel tugevamatele järele jõuda, loob konkurentsitingimused. mulle tundub, et me peaksime senisest rohkem äh, rakendama tingimuslikkust finantstoetuste määramisel ja eraldamisel, muuhulgas selleks, et finantseerida täiel määral äh, teadus- ja arengu äh, rakenduskavasid selles mõttes on komisjoni seitsmes teadusuuringute arenguprogramm erakordselt sobiv. kuid see tähendab ka seda, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peavad olema sellesse protsessi otseselt lülitatud. kolleeg Zeller ütleb esimest ja aeg on läbi. kolleeg Zeller jätkab. härra volinik, härra president, ma tahaksin siiski veel öelda, et Euroopa Liit on vabatahtlik riikide ühendus, kui riigid soovivad sellest välja astuda, ütlen juba lahkunud kolleegile, siis on neil selleks võimalik ähm, ja äh, vaatame tõele näkku, Walesi, Šotimaa, Inglismaa kodanikud tegelikult seda ei soovi. suur aitäh, järgmiseks annan sõna kolleeg Kallakeerile, palun. härra Kallaker kahjuks ei ole kohal, sellepärast proua Matsooni. lugupeetud kolleegid, president, volinik, meie paneme siin paika eh, parameetreid Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia jaoks ja sellepärast on väga oluline, et me suudaksime vastu seista globaliseerimisele. Eh, konkurentsivõime on niisugune asi, mis aitab meid, kui meil on paigas korralikud struktuurid, eh, sotsiaalne ühtekuuluvus, territoriaalne ühtekuuluvus ähm, kõneleja kõneleb liiga kiiresti ja tõlkimine on võimatu ja kõneleja alustab uuesti. ühtekuuluvuspoliitika on kolmepoolne poliitika. see aitab võidelda globaliseerumisega ja on äärmiselt oluline, et me praegusel hetkel finantskriisi tingimustes teeme kärpeid kuid oluline on see, et ühtekuuluvuspoliitika saaks täielikult ellu viidud. selleks on meil vaja ka eh, kohalikku ja piirkondlikku poliitikat. Eh, need, see kõik on väga oluline meie tugevaste eh, programmeerimiste jaoks ja see aitab kaotada regi-, piirkondade vahel olevat ebavõrdsust ja ma e, loodan, et minu e, e, muudatusettepanekud võetakse arvesse, ma tahtsin, et oleksid üleminekuperioodil, mis on viis aastat, olev teatud taksu, maksusoodustused ning sellega me saame teatud eh, raskustest üle, siin ma mõtlen just menetluslikke eh, keerukusi ma loodan, et eh, me saame paremini eh, mõõta eh, ühtekuuluvuspoliitika tõhusust ning see aitab kaasa aitab kaasa konkurentsivõime tõstmisele. vaja on horisontaalset ja vertikaalset koostööd, vaja on tõhusat rahastamist, vaja on lihtsustatud eh, ja loogilisemaid menetlusi eh, rahastamise puhul, ressursside haldamise puhul. Eh, need on olulised üleminekuperioodil selleks, et eh, vähem arenenud piirkonnad ja eh, halvemas olukorras olevad piirkonnad jõuaksid järgi teistele. vaja on innovatsiooni, infrastruktuuri arengut ning ma loodan, et need saavad ka prioriteetideks. et need raportid, mis koostati, projekti olid väga head, paika on pandud strateegia, mis viib meid nende eesmärkide poole suur tänu äh, proua Matsooni, aga ma ütlen teile kõikidele, et äh, mina vastutan äh, juhatuses tõlkimise küsimuste eest ning ma tõepoolest ütlen teile, et tõepoolest, kui te niimoodi tulistate, siis eh, ei, ei saa hakkama eh, selle tööga tõlgid ja me tõepoolest töötaksime tõsisemalt ja paremini, kui igaüks teeb oma mm, tööd korralikult ja tõlgid ei saa teha oma tööd korralikult, kui räägitakse nii kiiresti. nii et palun õppige täna õhtusest äh, tänaõhtusest äh, istungist, sest ei ole mõtet äh, minul siin äh, olla koosoleku juhataja, kui kõnelejad ei võta arvesse, mida on vaja teha. nüüd härra Teixeira, proua Teixeira kaheks minutiks. suur tänu, president. aitäh, tahaksin tänada raportööre suurepärase töö eest Need raportid kujutavad endast olulist panust uue ühtekuuluvuspoliitika väljatöötamisse kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. enam kui kunagi varem on territoriaalne ühtekuuluvus olulise tähtsusega, olulise tähtsusega nii Euroopa Liidu kui ka globaalse arengu jaoks. ainult ühtekuuluvuspoliitikat Äh, ellu viies suudame saavutada ühtse Euroopa, kes suudab vastu pidada konkurentsi tingimustes. meie jaoks on oluline kaasata kohalikud ja piirkondlikud äh, võimutasandid seadusandlikusse protsessi finantside rakendamisse, aga ka struktuurifondide tuleviku üle otsustamisse meil on oluline, et neil oleks õigus kaasa rääkida programmide väljatöötamises, sest nemad peavad neid ju ellu viima. see aga eeldaks, et et äh, pärast aastat kaks tuhat kakskümmend peaks need programmid olevat lihtsama äh, ülesehitusega selleks, et oleks selge, äh, kuidas vahendeid tohib kasutada selleks, et need vahendid annaksid Euroopa Liidu kodanikele senisest enam see tagaks meile progressi, edasimineku ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas ja aitaks tõepoolest tugevdada territoriaalset ühtekuuluvust Euroopa Liidu raames sest praegu valitseb tegelikult väga suur lõhe vaesemate ja rikkamate piirkondade vahel ja meie vastutus seisneb selles, et teha kõik endast olenev, et saavutada kogu Euroopa Liidu suurem konkurentsivõime härra Vinkler, palun, kallid kolleegid, tahaksin tänada õnnestunud töö eest mõlemat raportööri, eeskätt tänan nende viidete eest, mida äh, tegi äh, kolleeg Luhan äh, ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika arengu osas pärast aastat tuhat kakskümmend kakskümmend. ma leian, et komisjon peaks kasutama ära järgmises ühtekuuluvusaruandes just eh, seda, millele kolleeg Luhan on viidanud. on oluline, et ühtekuuluvuspoliitika oleks kooskõlas Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärkidega me peame endale aru andma, et piirkonnad ei ole kõik võrdsed, ka sageli on erinevused suured piirkondade vahel ühe liikmesriigi sees. seetõttu mm, me peaksime vaatama, et eh, piirkondi tõepoolest saaksid, piirkonnad tõepoolest saaksid rahalisi vahendeid selleks, et edasi arendada ja edasi areneda ja edasi arendada oma eh, taristuid. me peame Äh, ellu viima regioonide vajadusest lähtuva regionaalpoliitika. seetõttu olen seisukohal, et meie kui Euroopa Parlament peame äh, täiesti selgesõnaliselt saatma sõnumi, et piirkondi ei tohi nõrgestada. me peame senisest suuremat tähelepanu omistama lähimuspoliitikale. selleks, et äh, partnerluspõhimõtet täiel määral ellu viia. ma olen nõus raportööriga, kui ta räägib nendest keerulistest arengutest, mis leiavad aset Euroopa Liidu välispiiridel aga ma leian, et äh, need on need küsimused, mida me peaksime lähemalt käsitlema äh, ühtekuuluvuspoliitikat kujundamise käigus, iseäranis minu kodumaal Saksimaal. proua Barbara Matera, palun. suur tänu, president, äh, kontrollikoja aruanne Äh, ühtekuuluvusfondi rahade kasutamise kohta tekitab muret. ja selles esitatud informatsioon tekitab ebakindlust, kuna veamäär on liiga kõrge. kui me räägime kahe tuhande kuuendast kuni kahe tuhande kaheksanda aastani, siis see on kuni üksteist protsenti, me peame vähendama seda veamäära ja komisjon eh, peaks tugevdama oma järelevalve rolli nii kohalikul kui piirkondlikul tasandil. me vajame paremat järelevalvemet eh, nii era- kui ka avalik-õigusliku sektori üle. selleks on vaja koolitada ametnikke eh, kõikidel tasanditel. kui me räägime mitmetandalisest valitsemisest ja vastavalt mitmetandalisest poliitikates, me peaksime võtma eesmärgiks tõhusa regionaalpoliitika elluviimisel Äh, räägime sellest, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peavad etendama suuremat rolli, kuid me peame vähendama oma rahastamisvahendeid. kuid Lissaboni lepingu vaimus me peaksime tugevdama koostööd piiriäärsetel aladel. E, sest nendes piirkondades on suuri potentsiaale, kui me suudaksime suurendada koostööd piirialade vahel me peaksime keskenduma meetmetele, mis seda võimaldaksid, näiteks turismile, keskkonnale. ja ma tahaksin tänada ka tõlki, kes on alati väga lahkelt meisse suhtunud. suur tänu, proua Madera ja te suutsite kinni pidada kõneajast ja rääkida normaalses tempos ja meil ei tekkinud probleeme tõlkega kellel teinekord on raske järele jõuda kõnelejad ja viimasena saab sõna äh, selles voorus härra Kozlovski kaheks minutiks. suur tänu, president, volinik. kõigepealt ma sooviksin rõhutada seda, et tegemist on äärmiselt olulise raportiga ja ma tahaksin õnnitleda raportööri selle suurepärase raporti koostamise puhul, sest ühtekuuluvuspoliitika kuulub meie ühenduse võtmepoliitikate hulka ja seda tuleb ka eelseisvate aastate jooksul edasi arendada. me räägime horisontaalsetest poliitikatest, valdkondlikest poliitikatest, räägime sellest, on vaja suurendada Euroopa Liidu konkurentsivõimet ülemaailmsel areenil ühtekuuluvuspoliitika arendamine äh, peab seadma eesmärkideks paindliku kaasaegse poliitika loomise ja kui me räägime sellest mitmetasandilisest lähenemisest, siis see võimaldab meil tagada tõukefondide kasutamise piirkondlike ja riiklike eesmärkide saavutamiseks äh,. Euroopa Parlamendis tegutsemise ajal ma vastutasin ühtekuuluvuspoliitika rakendamise eest nii tsentraliseeritud kui ka detsentraliseeritud tasandil. ja seda perioodil kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ja vastav kogemus näitas mulle, detsentraliseeritud lähendamine on palju sobivam selleks, et tagada kohaliku tasandi kaasamine ja ma olen veendunud, et me peame kokku leppima ühenduse tasandil eesmärkidest, kuid nende eesmärkide saavutamisel tuleb arvestada lähimuse põhimõtted ja need otsused tuleb teha vastaval tasandil ja ühtekuuluvuspoliitika puhul see tähendab piirkondlikku ja kohalikku tasandit. samuti on oluline siduda äh, väljamaksed ja kulutused konkreetsete eesmärkidega töökohtade loomise ja sotsiaalarenguga tänu, sellega on kõnelejate nimekiri ammendunud ja me oleme jõudnud vaba mikrofoni vooruni. nagu te teate, ma katkestan minuti pärast äh, mikrofoni, esimesena saab sõna Elja Tšesku. aitäh ka mina tahaksin tänada kolleeg Luhanit tehtud töö eest ja selle raporti koostamise eest, see on raport, mis on erakordselt suure tähtsusega Rumeenia jaoks. minu arvates äh, peab tagama Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia endast jätkusuutlikku poliitikat ja selleks on oluline, et me näeksime tehtava poliitika väljundeid, muuhulgas ka äh, kohalikul tasandil. selles mõttes on ju oluline, et äh, piirkondade konkurentsivõimet tõstetakse. selleks on vaja teadus- ja arendus äh, rakenduskavasid finantseerida, finantseerida praegusel või veelgi suuremal tasemel, see tähendab ka jätkuvalt samal tasemel nagu praegu, ka pärast aastat kaks tuhat kolmteist. järgmisena härra Alves härra volinik, härra president, ühtekuuluvuspoliitika tähtsus kasvu ja ühiskondliku heaolu jaoks on raske üle hinnata. piirkondade tasakaalustatud areng on erakordselt vajalik siseturu funktsioneerimise jaoks. ühtekuuluvuspoliitika on oluline Euroopa Liidu strateegia kakskümmend kakskümmend eesmärkide saavutamiseks. et me peame looma töökohti, me peame tagama äh, piirkondade arengu ja selles mõttes selles mõttes ei ole õige, et komisjon ei ole alati valmis täiel määral äh, finantseerima piirkondade arengut, aga samas äh, teidab riikidele ette, et nad ei suuda säävitada, saavutada makromajanduslikke eesmärke. tänan, härra Alves, järgmisena härra Rubik suur aitäh! härra president, tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et ühtekuuluvuspoliitika ja sotsiaalpoliitika on mõlemad olulised. mul on väga raske esineda oma valijate ees, kui nad tunnetavad, et pärast Euroopa Liiduga ühinemist on nende elu halvemaks muutunud. ma räägin oma kodumaast Lätist, kolmkümmend viis protsenti Läti elanikest elavad äh, vaesuspiiril äh, või allapoole seda. see, mis, mida ma näen meie raportites, ma ei saa seda kõike toetada, sest ma ei näe et äh, ühtekuuluvuspoliitika rõhutaks sotsiaalmeetmete elluviimise tähtsust härra Jaan, palun. härra president, tahaksin teha mõningad märkused nende raportite kohta, mida teeb Euroopa Liit selleks, et vähendada ebaühtlast arengut erinevate piirkondade vahel. selleks on oluline rakendada erinevaid finantspoliitilisi instrumente ja need, kes ei ole poliitikaga rahul, need peaksid välja pakkuma alternatiive, aga mitte lihtsalt niisama kritiseerima. kui ma räägin uutest Saksamaa liidumaadest, mida ise esindan, siis ma võin öelda, et meie piirkondade finantseerimisse on eraldatud küll suuri rahalisi vahendeid, kuid see pole olnud piisav, mistõttu loodan, et nende summade eraldamine jätkub ka pärast aastat kaks tuhat kolmteist härra Kelly, suur tänu, härra president, ma ütleksin lühidalt, et äh, üks Iiri äh, Ameerika poliitik ütles, et äh, kogu poliitika on kohalik ja see puudutab ka arengut, kõik arengud on regionaalsed ja vähemalt minu koduriigis on ühtekuuluvuspoliitika olnud väga edukas sellest ajast peale, kui Iirimaa ühines Euroopa Liiduga on meie ehm, ehm, skp tohutult suurenenud, kuigi praegusel hetkel on meil finantsraskused. aga ma kutsun teid üles lihtsustama kõiki menetlusi, sest siis me saame parimaid tulemusi ja siis on lisandväärtus, vähendage bürokraatiat ja regulatsiooni me võime täita äh, igasuguseid vormulaare kuni viimse päeva laupäevani, aga sellest äh, midagi ei muutu. kõneleja katkestatakse nii, lugupeetud kolleegid, avatud mikrofon on sellega läbi. ei, vabandust, üks kõneleja veel, härra Mikolatšitš ühtekuuluvuspoliitika tõhus rakendamine tähendab detsentraliseeritud lähenemist. see annab vastutuse ka kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele, sest nemad on kõige paremad eh, eh, selle poliitika elluviijad, sest nad tunnevad olusid kõige paremini, on kõige lähemal inimestele oluline on tõhusad partnerlused ning eh, kõikide kohaliku taseme inimeste kaasalöömine Euroopa ülestes poliitikas on vaja suuremat paindlikkust, suuremat läbipaistvust menetlustes, on vaja head valitsemist, aga vaja on parandada ka rahade kasutamist ja kaasatust. suur tänu nüüd on avatud mikrofon tõepoolest lõppenud ja anname sõna härra Haanile, volinikule, et ta saaks vastata komisjoni nimel nendele tõstatatud küsimustele ja teemadele. aitäh, härra president. ma tänan tänase arutelu eest ja tahaksin kasutada võimalust rääkida antud teemal ka mõne sõna loomulikult on tegemist teemaga, mis tõusetub väga erinevatel tasanditel ja mille käigus rõhutatakse, et asju tuleks korraldada lihtsamalt, ülevaatlikumalt. selleks, et äh, rahalisi vahendeid suudaksid äh, hästi kasutada ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kellele me pakume just eh, neid võimalusi ja selleks, et eh, halduskulutused oleks võimalikult väikesed. Eh, siin me peame muidugi arvestama, et terve rida Äh, <clears throat> äh, bürokraatlikke momente lisandub mitte sellepärast, et Brüssel on ühe või teise asja nii kavandanud, vaid see need meetmed käivituvad nõnda öelda siseriiklikul, keskriiklikul tasandil ja võivad olla väga erinevates riikides väga erinevad, seetõttu me loomulikult peame püüdma teatud standardeid välja töötada, kuid me ei saa sekkuda öö, äh, liikmesriikide seadusandlusse see, mis puudutab näiteks tingimuslikkust, siis ma leian, et sellele tuleb senisest oluliselt rohkem tähelepanu pöörata, seni on seda veel vähe tehtud, kuid selge on see, et kui me räägime konkreetsest riigist, mingist konkreetsest piirkonnast, siis me peame sõnastama need põhjused, miks see või teine piirkond areneb aeglasemalt, kas see on seotud rahaliste vahenditega, või mõndid muude probleemidega ja siis me peaksime need momendid kõrvaldama selleks, et tagada tulevikus selle piirkonda senisest kiirem areng kõikide osapoolte huvisid arvestades. selles mõttes ma pean oluliseks tingimuslikkust ja selle teema käsitlemist põhjalikumalt. olen täna äh, tänulik kõikidele nendele kõnelejatele, kes käsitlesid lähemat partnerluspõhimõtte elluviimist ja averuse ka seonduvat temaatikat. see tähendab muuhulgas ka seda, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peavad saama jätkuvalt eh, sõnaõiguse rääkida võrdväärse partnerina kaasa rahaliste vahendite kasutamisel Äh, ja ärge unustage, et me peame siiski laskma liikmesriikidel endal niisugust äh, tegevust korraldada, lähtudes siseriiklikest tavadest ja et meie kui komisjon, regioonide komitee ja ka Euroopa Parlament öö, äh, omavad oma pädevusi, kuid see ei tähenda, nagu me ei peaks liikmesriike veenma, et äh, kui nad kaasavad äh, programmide planeerimisse rohkem inimesi, tekib sellest suurem lisandväärtus, kuivõrd kõik need inimesed hiljem identifitseerivad ennast siis nende programmidega nüüd ma tänan ka neid roheliste fraktsiooni esindajaid, kes tegelesid kasvu küsimusega, me räägime kvalitatiivsest ja kvantitatiivsest kasvust. see tähendab, et me peaksime oma tegevused suunama kvalitatiivsele kasvule iseäranis siis, kui me räägime taastuvenergiate suuremas, suure, suuremahulisemast kasutamisest, energia tõhususest ja kui, aga samas on see ühelt poolt oluline, teisalt me peame finantseerima tehnoloogiaid, mis aitavad äh, salvestada ja ladustada äh, taastuvenergiaid selleks, et veelgi tõhusamalt elektrienergiat toota. tänase vestluse käigus selgus ka selgelt see, et kõik me oleme huvitatud sellest, et regionaalpoliitika jõuaks kõikide Euroopa piirkondadeni, sest on ju täiesti loogiline, et me suudame saavutama Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärgid ainult siis, kui meie ühtekuuluvuspoliitika tõesti nende piirkondadeni jõuab, seetõttu tahaksin veel kord tänada raportööre nende suurepärase töö eest, aitäh! suur aitäh, härra volinik, ja nüüd saavad lõpetuseks sõna mõlemad raportöörid, härra Luhan, palun! în primul rând aș vrea să mulțumesc tuturor eh, colegilor suur aitäh, härra volinik, härra president! kõigepealt tahaksin tänada kõiki neid kolleege, kes andsid oma panuse selle raportööri valm-, raporti valmimisele. tänan kolleege, kes tegid muudatusettepanekuid ja nii, et ja selle eest, et me lõpuks jõudsime siiski konsensusele. ma tänan teiepoolsete hinnangute eest, kuid tahaksin tulla tagasi selle juurde, mida ütles härra volinik nimelt seda, et ühtekuuluvuspoliitika tähendab endast investeerimist piirkondadesse ja sealsetesse inimestesse ja et nii see peabki olema, sest ainult selle kaudu suudame me piirkondlikke olusid muuta ja piirkond, piirkondi konkurentsivõimeliseks muuta meie jaoks on olulised investeeringud taristutesse selleks, et ületada erinevaid, erinevat arengutaset erinevate piirkondade vahel. öö ma tahan rõhutada roheliste esindajatele, et kui nad oleksid lugenud seda raportit põhjalikult, siis äh, nad oleksid ka näinud, et minu raport käsitleb ka nõnda öelda rohelist majandust ja pühendab tähelepanu ka kvalitatiivsele äh, kasvule rohelise äh, energia kasutamise vaimus. ma loodan, et ühtekuuluvuspoliitika on edukas ka tulevikus, aitäh! Y vamos a terminar con la intervención de la otra ponente, la señora Manescu. suur tänu, Rupert ja järgmisena raportöör Manescu, kellel samuti on kaks minutit aega. Uh, aitäh! tahaksin tänada kolleege väärtuslike näpunäidete eest. ma tänan kõikide muudatusettepanekute ees, ma tänan tänase arutelu eest. regionaalarengu komisjoni hääletusel leidis minu raport toetust, muuhulgas ka selles raportis tehtud ettepanekud. me töötasime välja ühise äh, töödokumendi koostöö põhjal äh, regioonide komitee ja Euroopa Komisjoniga. ma tahaksin ka neid tänada. nagu ma juba tänase arutelu alguses ütlesin, öö, äh, olen ma kindel, et Euroopa Komisjon saab olema avatud öö, äh, nende raportite suhtes selleks, et tõepoolest ellu rakendada Regionaalarengu Komisjoni välja töötatu. ma olen kindel, et tulevane ühtekuuluvuspoliitika vajab veel eh, täpsemat sõnastamist Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia vaimus, selleks et seda edukalt ellu viia. me soovime, et mitte hea valitsemistava teostuks mitme, mit-, erinevatel valitsemistasanditel ühiste eesmärkide elluviimise nimel. suur tänu, proua Nenasku, sellega on see tähtis arutelu lõppenud. hääletus äh, toimub homme kell kaksteist sellega me jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, nimelt meie kolleegi Philip Juvani raport reklaami mõju kohta tarbija käitumisele. nagu te teate, äh, selle arutelu menetlus on järgmine